järgmine päevakorrapunkt on komisjoni seisukoht inimõiguste kohta Iraanis ja see puudutab Saknih Mohammadi Astihani ähm, juhtumit lugupeetud volinik sai sõna. Catherine Ashton, asepresident, ei saa siin olla, kuid ma olen temaga rääkinud ja saan seetõttu esitada teile järgmise seisukohad, seisukoha inimõiguste olukord Iraanis on väga murettekitav. komisjoni president, asepresident ja Catherine Ashton on rääkinud mitmel korral inimõiguste rikkumisest selles riigis ja ka teist, paljud on seda eh, sama teinud. me peame endiselt jätkama selliste ebainimlike käitumistavade hukkamõistu nii nagu äh, see kajastub ka kahe tuhande üheksanda aasta juuni deklaratsioonis, kus kutsuti üles sõnavabadusele ja ka diskrimineerimise lõpetamisele naiste ja rahvusvähemuste osas. surmanuhtlus on kõlanud ka mm, ja selle hukkamõist on kõlanud mitmetes Europarlamendi selle aasta deklaratsioonides äh, ja me e, palume, et ametivõimud läbi diplomaatiliste kanalite võtaksid meetmeid tarvitusele, et kodanike õigusi respekteeritaks ja et e, Iraani ametivõimud järgiksid e, rahvusvahelisi lepinguid. Catherine Äh, Ashtoni äh, nimel teatan, et on olemas äh, rahvusvahelised esindused Brüsselis, kes on vaadanud läbi Sabih Mohammadi Astani juhtumi ja et proua Mohammadi Astani juhtum tuleb veel kord üle vaadata, on palju teisi inimesi, kes samuti on surma mõistetud kuigi see ei vasta rahvusvahelistele normidele. Iraanis see on paraku aga legaalne. Eh, diplomaatilisi kanaleid on kasutatud selles küsimuses suhtlemises Iraani eh, ametivõimudega, tegemist on täiesti barbaarse eh, lähenemisega ja me jätkame oma palvete esitamist Iraani valitsusele anname me jätkuvalt teada, et proua Mohammadi Astiani eh, juhtum on kahe tuhande üheksandast aastast detsembrist olnud Euroopa Liidu ehm, päevakorras ja eh, samuti Zahra Bahrami juhtum, kes on Hollandi kodanik. me peame pakkuma oma tuge läbi õigusasutuste ja konsulaarasutuste, samuti suhtlema lähedaselt äh, Euroopa Liidu esindajatega Teheranis. tahaksin rõhutada, et Euroopa Liit ja selle esindajad jätkavad inimõiguste eiramise hukkamõistu ja äh, jätkavad seda ka tulevikus suur aitäh. nüüd fraktsioonide nimel äh, proua Angelini äh, Rahvapartei nimel kaks minutit. aitäh, president, piinamised, piitsutamine, kividega surma, surnuks loopimine äh,, on tõesti koletuslik, koletuslikud karit-, karistusviisid, mis rikuvad inimõiguseid ja tegelikult ei olegi sõnu, millega selliseid äh, karistusi kirjeldada. Äh, me oleme juba lugenud ohvri kirja, äh, õhtul, kui ma magama lähen, siis ma mõtlen, et kuidas nad valmistuvad selleks, et inimese pihta kive loopida Äh, see on lihtsalt äh, koletuslik karistus. ma arvan, et äh, me peame proua Astjani abipalvele vastama me peame ütlema, et inimõigused Iraanis vajavad kaitset, me peame lõpetama hukkamised Iraanis võib-olla me peaksime olema isegi valmis äh, riskeerima oma diplomaatiliste suhetega, kui äh, Iraanis ei austada inimõigusi. meie, vabad mehed ja naised, mõistame hukka selle, mis Iraanis toimub ja me peame toetama Iraani avalikku arvamust, neid inimesi, kes äh, Iraani režiimi seisukohtadest kõrvale kalduvad. Need inimesed vajavad meie toetust, nad vajavad meie meelekindlust Äh, Iraani režiim, mis äh, tugineb äh, hirmul, vabaduste piiramisel, põhiõiguste rikkumisel, on midagi sellist, mille meie siin kojas peame hukka mõistma, me peame ütlema, et me toetame proua Ashjanit. suur aitäh. ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna Muniste Urquiza Teil on poolteist minutit. suur aitäh, president äh, abielu rikkumine, homoseksuaalsus, rahumeelsed äh, meeleavaldused, äh, need on need kuriteod, mille eest proua Astiani on surma mõistetud. seda peetakse siis Iraanis kohutavaks kuriteoks inimestel äh, peaks olema õigus pöörduda rahvusvaheliste organite poole, kes kaitsevad inimesi, keda ebaõiglaselt süüdistatakse sellistes kuritegudes. Äh, ma ei ole surmanuhtluse poolt, mõned inimesed, kes on surma mõistetud, on ju alaealised meie ei pea neid äh, kuritegusid kuritegudeks, meie arvates on äh, tegemist põhiõiguste rikkumisega ja meie sõnum on, ärme proua Asjanit ja ka teisi äh, hukakem. Nende juhtumid tuleb uuesti üle, läbi, uuesti läbi vaadata ning tuleb kehtestada moratoorium surmanuhtlustele, Iraanis ei tohi inimesi kividega surnuks loopida Äh, seda on väga selgelt välja öelnud ka ÜRO, kes on jälginud inimõiguste olukorda Iraanis ning äh, me peame tõesti hoolitsema selle eest, et äh, Iraanis inimõigusti järgitakse, me peame toetama neid inimesi, kes võitlevad Iraanis põhiõiguste ja inimõiguste eest Neid õigusi praegu lihtsalt surutakse Iraanis maha, inimõiguste eest võitlevaid organisatsioone surutakse maha ja me palume, et komisjon tuleks välja täiendavate meetmetega nende inimeste kaitseks, kes üritavad inimõigusi kaitsta. suur aitäh ja nüüd saab liberaaldemokraatide nimel sõna proua Šaakr kaheks minutiks. aitäh, president, volinik, kallid kolleegid inimõigused Iraanis teevad meile siin Euroopas muret, mitte ainult sellepärast, et Euroopa Liit on väärtustel rajanev äh, liit ja me oleme surmanuhtluse vastu ja me teame ka, et vähemalt kolmsada kaheksakümmend kaheksa inimest Iraanis hukati kahe tuhande üheksandal aastal ja äh, kõik äh, need surmanuhtlused peaksid meid panema mõtlema möödunud nädalal puhkes äh, arutelu surmanuhtluse teemal Hollandis, kuna üks Hollandi kodanik on Iraani vanglas ja on surma mõistetud. Iraani valitsus ei tunnusta seda, et tal on topeltkodakondsus, seega Hollandi diplomaatidel ei ole olnud võimalust temaga vestelda äh, Hollandi valitsus hoolitseb kõigi hollandlaste eest äh, ükskõik millises maailma piirkonnas, millises vanglas nad ei oleks ja kogu Euroopa Liit peaks seda tegema, peaks äh, nõudma seda oma suhetes Iraaniga. jutt käib inimestest, jutt käib naistest, inimestest, kelle elu äh, on põhimõtteliselt läbi, kuigi nad on hetkel veel elus. ja need kaks naist ei ole mingid erandid tuhandete Iraani vangide hulgas, äh, kes võib-olla lihtsalt on vähem tuntud. Iraani valitsus peaks aru saama, et mitte karmid sõnad ja militaarne tehnoloogia ei tee lõppu selle riigi isolatsioonile, selleks on vaja seaduslikkust, mis äh, tuleneb sellest, et hoolitsetakse kodanike õiguste eest, äh, pööratakse tähelepanu õiglusele. Äh, õiglus ja julgeolek on tegelikult ühe mündi kaks külge me ei saa kiita heaks seda, et naisi kividega äh, surnuks loobitakse. Euroopa Liit peab saama väga tugeva signaali eh, lisaks signa-, sanktsioonidele ja meil on vaja nõuda Iraanilt inimõiguste ja põhivabaduste eh, austamist ja, ja kui seda ei tehta, siis on sellel tagajärjed. aitäh ja nüüd Barbara Lohpiiler Roheliste nimel. Eh, president Nende kahe naise hukkamise taustast me oleme juba väga palju kuulnud ja peab ütlema, et ka Iraanis on liikumisi, kes mõistavad hukka mm, sellise julma tava nagu kividega surnuks loopimine. asjad on hakanud liikuma. Ajatollah Saraudi endine siseminister kahe tuhande neljandal ja ka kahe tuhande kaheksandal aastal peatas surmaotsuste täideviimise ning tema otsused olid väga olulised Iraani jaoks. Iraaniga äh, arendamise suhete delegatsioon siin parlamendis äh, on palunud samuti, et äh, muudetaks neid seadusi, mis lubavad inimesi kividega surnuks loopida aga äh, äh, praegu vaadataksegi siis äh, läbi seadusi, et selgitada, kas nad on kooskõlas Iraani põhiseadusega, aga ei tegelda siiski kividega, surnuks loopimisega ja äh, seega see tava võib endiselt jätkuda, me peaksime tõesti tegema kõik, mis meie võimuses, et võetaks vastu seadused, mis keelavad inimeste kividega surmu, surnuks loopimise. ja ka Euroopa Parlament peab selles küsimuses üles näitama äh, vastutustunnet. Sakineh Mohammadi Ashtani elu on praegu kaalul ja ei ole mingit garantiid, et teda kividega surnuks ei loobita võib-olla äh, arvestades neid arenguid, mis on seotud tema abikaasa äh, mõrvaga, määratakse talle mõni muu karistus. Äh, meil on vaja, et seda juhtumit uuritaks sõltumatult. ilmselt selline uurimine on juba alanud ja see on väga hea. proua Ashton on igatahes seda nõudnud, aitäh. nüüd ECR fraktsiooni nimel Charles Tannock, kaks minutit. proua president, veel kord siin kojas me arutame kohutavat teokraatlikku režiimi Iraanis. Iraani ametivõimud halastamatult mõrvavad noorukeid ja lapsi kuritegude eest. naisi mõistetakse surma äh, kividega surnuks loopimise teel, kui nad on seksuaalseid nii-öelda kuritegusid toime pannud ja mujal, kui kuritegusid surmanuhtlusega karistatakse, tehakse seda kuritegude eest, mis on toimunud raskendavatel asjaoludel, aga Iraanis on surmanuhtlus ette määratud nii abielu rikkumise kui ka homoseksuaalsuse eest. ja isegi kuueteistaastane poiss on samasuguse süüdistusega praegu vanglas, ta ei ole olnud ei homoseksuaal ja see ei olegi tähtis, aga tema advokaat on sund Liidud olnud peitu minema, sest ka temal on välja antud arreteerimismäärus. nüüd Sakine Mohammadi Ashtiani juhtum, tema on süüdistatud korruptsioonis, abielu rikkumises ja ka selles, et andis intervjuu äh, välismaisele ajakirjale ja nüüd süüdistatakse ta veel, et ta on olnud segatud oma mehe mõrvasse, mõrva aga see tunnistus pressiti tal välja piinamisega. me mõistame hukka Iraani kohutava inimõiguste äh, alased kuriteod siia veel lisaks soov Iisraeli riik hävitada ja tuumarelva arendada ja äh, nüüd veel lisaks äh, proua Bahrami arreteerimine, kellel on topeltkodakondsus Hollandi ja Iraani oma. me pöördume Iraani presidendi poole, et ta halastust üles näitaks, aga ma kardan, et sellest ei ole abi. ma tänan. nüüd kuue NGL fraktsiooni nimel kolleeg Henin. ma tänan, proua president on tohutu hukkamõist eh, Iraani tegevuse suhtes. me mõistame energiliselt hukka eh, proua Baharami ja proua Štjani eh, surmanuhtlused ning me kutsume üles nad vabastama. kõik riigid peavad kinni Mm, pidama eh, inimõiguste põhimõttest ning ei tohi õigust religiooni segada, ei tohi moraalseid mõisteid ja mm, kuritegusid segada. Eh, Iraani ametivõimud peavad lõpetama mm, abielu rikkumise kriminaalkorras karistamise. Francesco ma tänan nüüd äh, EFT fraktsiooni nimel härra Speroni. ma tänan. ma toetan seda, mida juba eelkõnelejad ütlesid. Need barbaarsed tavad, kividega surnuks loopimine ja muu ei tohi aset leida äh, paljud mehed ja naised on mõistetud sellise karistuse alla väidetavate rikkumiste eest. väga palju, mida me täna näeme, pärineb tegelikult religioossest ekstremismist, islami õiguse meelevaldsest interpreteerimisest isegi meie vabasse demokraatlikku Euroopasse tahetakse selliseid põhimõtteid äh, importida. ma tänan, nüüd me tuleme teiste kõnelejate juurde, proua Matsooni saab kaks minutit. ma tänan, proua president, ma tahan tänada parlamenti selle pea ühemeelse soovi eest võtta arutusele täna see väga tähtis küsimus. mina äh, koos kolleeg Angeliliga ja paljude teiste kolleegidega mm, äh, töötan selle teemaga, iga päev võib jääda viimaseks päevaks nende naiste elus ja me ei tohi kaotada aega, meil on vaja oma hukkamõist, äh, hukkamõistu kuulutada. tegemist on täiesti äh, Mm, tüüpilise juhtumiga, see kajastab väga paljude naiste ja laste olukorda. Iraani režiim on vaja vastutusele võtta, ta surub maha naisi, vaatamata sellele, et rahvusvaheline üldsus on tema tähelepanu korduvalt sellele juhtinud välisasjade komisjon on teinud juunikuus käesoleval aastal kaks avaldust ja ka ÜRO Peaassambleel on korduvalt vastu võetud resolutsioone, kus öeldakse, et tuleb peatada hukkamised, tuleb kaotada surmanuhtlus Iraanis, aga Iraan jätkab ja samas istub äh, inimõiguste komisjoni laua taga ÜRO-s. me peame ütlema Iraani valitsusele, et kui te tahate meiega mingit tegemist teha, siis sellised inimõiguste rikkumised ei ole vastuvõetavad. see on üks Euroopa Liidu alussambaid ja me peame võtma omale kohustuse nende põhimõtete järgimise eest. kui Iraan neid põhimõtteid ei järgi, siis tekib tal probleeme integreerumisega globaalsesse maailma. Itaalias toimus noorte iraanlaste demonstratsioon Nad loodavad, et võib-olla nüüd õnnestub päästa selle naise elu, kui mitte päästa Iraani, aga tuleb lihtsalt näidata, et meie koondumine selle juhtumi ümber on esimene samm, me ei tohi mingeid suhteid selle riigiga arendada. ma tänan, proua Kosta, poolteist minutit. suur aitäh, president, selle arutelu vältel ma ausalt öelda lootsin, et siin oleks olnud palju rohkem inimesi, et kogu ruum oleks olnud täis. on teada, et nende traagiliste juhtumite vastu äh, ja Sakina Astani juhtumi vastu, samuti Saidi juhtumi vastu on Euroopas paljud äh, protesteerinud mm, lisaks sellele on veel palju naisi, kes on ebaõiglaselt vangistatud, süüdi mõistetud Euro Iraanis. kui inimene ehm, siis kividega surnuks heidatakse, siis eh, tema au ja uhkus Äh, visatakse samuti kividega surnuks. Catherine Ashton, kes on väga kõrgel positsioonil töötav naine, peab kohe tegema rahvusvahelisel tasandil kõik äh, selleks, et Iraan tulevikus ei rakendaks äh, surmaotsust, elluviimust ega ka kividega surnuks loopimist. surma mõistmised tuleb üleüldse ära keelata. Itaalia kindlasti toetab seda põhimõtet ja homme on ka Euroopa Parlamendi ees ähm, demonstratsioon, et toetada neid inimesi, et me saaksime oma toetuse inime-, äh, toetuse läbi neid traagilise saatusega inimesi äh, toetada kui üldse on mingisuguseid võimalusi inimõigusi toetada, siis inimõiguste ähm, toetamise läbi muutume me kindlasti tunduvalt usaldusväärsemaks siin. nüüd äh, poolteist minutit, proua Kosta. president, see Sakine juhtum on mobiliseerunud väga paljusid kodanikke Euroopas ja see võimaldab meil teadvustada, et äh, palju on naisi, kes on samas olukorras nagu Sara Parami. Äh, ehk neid ähvardab äh, surmaotsuse täideviimine, nad on olnud isolatsioonis kuude kaupa, neid on piinatud selleks, et nad oma teod üles tunnistaksid. selleks, et neid nad eh, oma patud üles eh, tunnistaksid. ka Midi, kes, kellest räägiti varem, temal ei ole advokaati, kes teda eh, kaitseks, on Amnesty International ja ajakirjanikud, kes on avastanud mitmeid vange, kes oma äh, arvamuste pärast on vangis, kes on väga rasketes äh, ja ebamiinimlikes tingimustes, ei saa ennast liigutada, on kinni seotud. Äh, ma küsisin, küsiksin Sakine osas, kas me oleme parlamendis piisavalt teinud selleks, et teda päästa? loomulikult me kutsume üles selleks, et Iraanis vabastataks alaealised, sest ka alaealisi on palju Iraani ähm, vanglates. Ähm, sellesse tegevusse tuleb kaasata ka Punane Rist. Äh, suur aitäh, järgmine kõneleja. tsiviile, liider poliitici, intellektuaali. lugupeetud kolleegid, paljud ähm, kodanikuühiskonna esindajad, intellektuaalid, katoliku kiriku esindajad on selle juhtumi hukka mõistnud, kus siis neljakümne kahe aastane kahe lapse ema on mõistetud surma abielu rikkumise pärast. tema ülestunnistus saadi kätte pärast seda, kui ta oli üheksakümne üheksa piitsahoobiga piinatud ja kividega surnuks loopimine on äärmiselt äh, brutaalne, see on ju inimese piinamine enne surma ja seda ei tohiks lubada. lisaks sellele on äh, veel sadu naisi erinevates äh, vanuserühmades kividega surnuks loobitud ja nelikümmend naist istub veel abielu rikkumise pärast oma karistuse ootel. Euroopa Liit peab kiiresti tegutsema nüüd härra Stifler, poolteist minutit. Äh, president, volinik, daamid ja härrad, mina äh, võtan sõna Rashida Tati nimel, kes on Rahvapartei fraktsiooni nimel koostanud selle fraktsiooni, aga kahjuks ei saanud täna siia tulla ma soovin, et see resolutsioon läheks läbi kahel põhjusel. esiteks loomulikult sellepärast, et Euroopa Parlament liituks rahvusvaheliste organisatsioonide ja valitsustega ja teiste rahvusvahelise elu tegelastega, kes soovivad toetada Sakine Mohammadi Ashtianit ja kutsuda üles äh, siis Iraani valitsust loobuma kividega surnuks loopimisest Euroopa Parlament on alati olnud äh, juhtival kohal inimõiguste kaitse küsimustes ja seega me ei saa vaikida. me peame äh, hukka mõistma sellise otsuse, mis proua Asjani küsimuses on langetatud. me peame rõhutama neid universaalseid väärtusi, mis on meie ühise pärandi osadeks. ja teine põhjus, miks ma seda resolutsiooni toetan, on seotud just nimelt äh, Saki Mohammadi Ashtiani juhtumiga. loomulikult tuleb hukka mõista igasugune äh, vägivald Äh, inime-, naiste vastu, aga proua Asjani on äh, eriliseks näiteks selle vägivalla kohta, proua Omen Reuter äh, on juba rääkinud proua Bahrami juhtumist, tegemist on siin Hollandi kodanikuga, kes, keda sunniti televisioonis ülestunnistusega välja tulema ja seetõttu ma tõesti soovin, et see resolutsioon läheks läbi, me peame toetama neid kahte naist, kes ise ennast enam kaitsta ei saa ja Rashida Tati nimel ma tahaksin paluda, et te toetaksite seda resolutsiooni. suur aitäh ja nüüd saab sõna pooleteiseks minutiks proua Koomes. Need kaks juhtumit on lihtsalt kaks juhtumit lisaks nendele julmadele kohtuotsustele, mida Iraanis mõistetakse kividega surnuks loopimine on barbaarne karistus inimesed, kes kaitsevad kodanikuõigusi, nende, neile määratakse karistused, mis on tõesti häbiväärsed, kui vaadata Iraani tsivilisatsiooni ajalugu. me mõistame hukka Sakine Mohammed Ashtani määratud kohtuotsus. Äh, Brasiilia president äh, püüdis sekkuda äh, tema kohtuasja, püüdis taastada ini-, jalule seada inimlikkust ja kaastunnet. meil on suhted Iraaniga ning ma arvan, et see resolutsioon, mille me siin parlamendis homme vastu võtame, peaks rõhuta, rõhuma just nimelt sellele, et kõik need, kes Iraanis vabadusi maha suruvad, ei tohiks reisida Euroopa Liitu neil ei tohiks olla õigust äh, juurdepääsu äh, äh, rahale, mis neil Euroopas on. me peame hoolitsema selle eest, et me kaitseme tõhusalt neid inimesi, kes Iraanis inimõiguste eest võitlevad kõik on seotud sellega, milline Iraan praegu täna on, võrreldes nende väärtustega, mis pole mitte üksnes Euroopa väärtused, vaid universaalsed väärtused, nagu näiteks inimõiguste kaitse. ja nüüd äh, proua Carvalho, üks minut. president äh, Sakine Ashtiani on ebaõigluse sümbol ta on ebaõiglase kohtupidamise sümbol Iraanis, inimõiguste rikkumise sümbol. ma äh, tahaksin äh, toetada seda, mida äh, rahvusvahelisel areenil on öeldud tema kividega surnuks loopimise vastu. me peame võitlema naiste vabaduse ja võrdsuse eest, nende võrdsete õiguste eest ja selle eest, et nad saaksid aktiivselt osaleda vabas ühiskonnas. me peaksime võitlema diskrimineerimise vastu ja me peame seda tegema just nimelt, kui me kõneleme Iraani naistest. kui me räägime demokraatia eest võitlemisest Iraanis, me peame toetama julgeid Iraani mehi ja naisi, me peame neid toetama, me peame toetama neid nende võitluses demokraatia eest, selle eest, et Iraanis oleks inimestel tulevik, kus on ka vabadused ja õigused. suur aitäh! ja nüüd oleme jõudnud siis vaba mikrofonini ja sõnasoovijaid on väga palju, äh, palju rohkem, kui mul on võimalik sõna anda. Äh, loodetavasti me siiski enam-vähem püsime ajakavas ja nüüd proua Kovalska-Povinska kõigepealt. president Äh, siin on kõlanud hukkamõistvad hääled selle kohta, mis Iraanis toimub ja need hääled on äärmiselt olulised, sest need võivad päästa inimelusid. Äh, tegemist on väga selge signaaliga, mis jõuab Iraani opositsioonini, mis annab neile julgust võidelda. ma arvan, et me peaksime korraldama ka eraldi arutelu sellel teemal, kuidas oma meetmeid tõhusamaks muuta me võtame vastu resolutsioone, me peame arutelusid, proua Ashton äh, viib ellu erinevaid meetmeid, aga äh, mingit reaktsiooni nendele meetmetele ei ole. niisiis, äh, kui me tahame, et meid peetakse tõesti Euroopa Liiduks, mis kaitseb väärtusi, inimõigusi, kogu maailmas, kui me soovime olla tõhusad oma tegudes ja sõnades ja mitte lihtsalt õilsad, siis äh, meil on vaja just nimelt eraldi arute-, arutelu sellel teemal. me peame mõtlema konkreetsetele meetmetele, mida sellistes tingimustes saaks rakendada, nii et, et need oleksid tõhusad. suur aitäh ja nüüd järgmine kõneleja, üks minut ma arvan, et me peaksime viskama kivi Iraani pihta, kuidas me saame leppida sellise äh, käitumisega, te teate, kui inimesi äh, kividega surnuks loobitakse, siis nad lihtsalt äh, kaevatakse poole kehani liiva sisse. kividele on kehtestatud teatud suuruse mõõtmed, need kivid peavad olema piisavalt suured, et nad suudaksid inimesele kahju teha Äh, Genfi islamikeskuse direktor äh, on öelnud, et et ei saa solvata seda inimest, kes on hukka mõistetud, äh, selline lähenemine on tõesti küüniline, aga mida meie siin Euroopas teha saame? mida me saame teha selleks, et toetada proua Mahamadi Ashtianit? Teile peaks pakkuma asüüli Euroopas, mitte keegi pole seda siiani veel välja käinud ja me peaksime selle mõtte resolutsiooni lisama. aitäh, proua Paba! Äh, suur aitäh, president. Äh, Iraani režiim on mõistnud kohutava karistuse proua Ashjanile ja see on üks paljudest inimõiguste rikkumistest, mida me täna kritiseerime äh, Ramadan hakkab lõppem, lõppema ning ta võidakse tõesti iga päev hukata, aeg saab otsa, me peame väga põhjalikult hukka mõistma Iraani tegevuse, me peame üritama peatada Äh, selle surmaotsuse täideviimist. Need inimesed tuleb vabastada ning me kutsume kõiki parlamendiliikmeid üles meid toetama. Äh, tegemist ei ole äh, sellise, sellist barbaarset käitumist ei saa kahekümne esimesel sajandil lubada. ma kutsun proua Ashtonit ja Inimõiguste Nõukogu olema üles palju hukkamõistvamad ja palju siiramad oma hukkamõistuse me peaksime kasutama kõiki poliitilisi survevahendeid, et sellised asjad ei toimuks ja et Iraan austaks inimõigusi. proua Morva, üks minut. ma tänan, proua president. ma olen tegelenud inimõigustega ja naiste õigustega juristina kakskümmend aastat, kakskümmend aastat olen aktiivne olnud selles valdkonnas ning võidelnud naistevastase vägivalla vastu, olen kaks raamatutki sel teemal kirjutanud ning ma mõistan otsustavalt hukka igasuguse vägivalla naiste suhtes. ma tahaksin proua Ashtoni tähelepanu juhtida järgmisele. las ta tuleb Ungarisse ja selgitab neid inimõiguste rikkumisi, mis Euroopas esinevad, mis Ungaris esinevad, pärast seda, kui ma olen Euroopa Parlamendi saadik, oleme siin rääkinud ikka ja jälle inimõiguste rikkumisest Iraanist ja vaatamata sellele, et Euroopa Liidus, Ungaris on meil samasugused inimõiguste rikkumise juhtumid, ometi politsei on sulgenud silmad nende ees tänan, aga teie kõneaeg oli ammu aeg juba möödas ja läbi. järgmine sõnavõtja, palun. ma tänan. kaitsta Sakani Ashtanit tähendab kaitsta õigust elada, kaitsta elu. Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja kõik igasugused hartad äh, ja dokumendid kõikides meie liikmesriikides peavad pühaks inimese õigust väärikusele ja elule. nii et tegemist ei ole ühe inimese eest võitlemisega, vaid see puudutab kõiki inimesi, kes mingitel põhjustel on jäetud ilma oma õigustest. ei ükski ametivõim, ei ükski religioon saa omada õigust ignoreerida isiku õigust elule ja me peame siin otsustavalt ja õigesti tegutsema nende riikide vastu, kes kohaldavad surmanuhtlust, eirates kõiki inimõigusi. meil on vaja oma diplomaatiliste ja kaubandussuhete kaudu taotleda inimõiguste austamist. ütleme, et meil on kõrini ja äh, selle mõttevahetuse lõpuks saab jälle sõna volinik Tsiolos, palun. Euh, proua president, ma tahaksin komisjoni nimel tänada parlamenti väga selle arutelu eest ja selle toetuse eest, mida te olete andnud meile siin väga sõnaselgelt inimõiguste vallas. ma kinnitan teile Euroopa Komisjoni nimel, et me teeme kõik, mis meie võimuses, tagamaks, et Iraani ametivõimud tulevad läbirääkimiste laua taha et me saaksime selgitada kõike seda diplomaatiliste kanalite kaudu ja ma tahan teile kinnitada Catherine Ashtoni nimel, et me mitte ainult ei tee siin avalikkusele pöördumisi ja avaldusi, vaid eh, kohtumised Euroopa Liidu mm, presidendi ja Iraani kohalike omavalitsuste esindajate vahel leidis aset kahekümne üheksandal augustil ja komisjon oma välispoliitika kõrge esindaja kaudu jätkab tööd, et saavutada tulemus. ma tänan, sellega on meil mõttevahetus selles küsimuses lõppenud ja kolmapäeval keskpäeval me hääletame resolutsiooni. nüüd järgmine küsimus meie päevakorras on üheminutilised kõned. ja seda tuginedes meie kodukorra artiklile ükssada viiskümmend. kõnelejatel on teada, et kõneleda soovijaid on väga palju, mis tähendab seda, et aeg on meil piiratud.